rikkumisest teatajate ehk vilepuhujate rahvusvaheline kaitse. okei okay,, thank you. Don't worry, I know very well your job. <laughs> Sorry. Uh, uh, uh, mul on hea meel äh, arutada siin teistkordselt äh, rikkumisest teatajate rahvusvahelise kaitse küsimust äh, pärast seda, kui volinik Jourova kohtus teiega sel teemal kümme kuud tagasi rikkumisest teatamine eeldab äh, kodaniku julgust. see aitab võidelda korruptsiooni vastu ja kaitsta eraelu, äh, tagada sõna ja info vabadust. nagu ka arutelus mainiti, äh, aprillikuus ei ole Euroopa Liidus üldist harmoneeritud süsteemi rikkumistest teatajate kaitseks ja äh, volinik on vägagi äh, teadlik parlamendi äh, tugevatest üleskutsetest niisuguse süsteemi rajamiseks. kui ei ole Euroopa ülest õigust, siis liikmesriigid äh, reguleerivad neid teemasid ise. komisjon jälgib tähelepanelikult äh, Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika arengut selles valdkonnas ja ka Euroopa Nõukogu äh, arutelusid võimaliku raamkonventsiooni koostamiseks selles küsimuses. komisjon on ka võtnud arvesse Euroopa Nõukogu kahe tuhande neljateistkümnenda aasta soovitust selles vallas, millega kutsutakse üles Euroopa Nõukogu liikmesriike looma normatiivset eh, justiits- ja institutsionaalset raamistikku rikkumistest teatajate kaitseks ja eh, komisjon eh, tervitab seda, et mitmes liikmesriigid on juba niisuguse süsteeme loonud kuid praegu Euroopa äh, äh, reeglid eksisteerivad ainult mõnedes üksikutes valdkondades. näiteks detsembris kaks tuhat neliteist võeti vastu äh, rahapesuvastane direktiiv ja sellega on ette nähtud sätted nende isikute kaitseks, kes annavad infot kahtlaste finantstehingute kohta. möödunud aasta detsembris võttis komisjon vastu turu kuritarvitamise määruse rakendusdirektiivi. liikmesriigid peavad peavad äh, looma tõhusaid mehhanisme, kaitsmaks äh, rikkumistest äh, teatajaid. möödunud aasta detsembris võtsite te vastu direktiivi ärisaladuste kaitseks, mille eesmärgiks on mis siis märkimisväärselt tugevdab äh, rikkumistest teatajate äh, õigus ja selle direktiivi äh, kohaselt kõiki kaebusi seoses ärisaladuste hankimise, avaldamise ja kasutamisega tuleks lükata vastuvõetamatuks, kui niisugune käitumine on ajendatud väära tegutsemise või ebaseadusliku tegevuse paljastamisest üldistes huvides. aasta kaks tuhat neliteist Euroopa Liidu korruptsioonivastane raport Äh, käsitleb seda teemat kõikide liikmesriikidega seoses ja see on ka oluline teema meie kahepoolsetel äh, aruteludel liikmesriikidega äh, selle raporti jätkumeetmete raames ja viimaks komisjon soovib tagada, et need rikkumistest teatajad, kes annavad teada Euroopa Liidus pettusest ja korruptsioonijuhtumitest, Äh, äh, et need äh, juhtumid jõuaksid Euroopa prokuratuuri ja saavad ja need isikud saada, saavad piisavat kaitset vastavalt siseriiklikule õigusele nii et kokkuvõttes võib öelda, et palju on juba Euroopa tasandil ära tehtud nendes valdkondades, kus Euroopa Liit on pädev Li. komisjon jälgib tähelepanelikult arenguid ja hindab äh, võimalusi äh, edasiseks äh, tegevuseks Euroopa Liidu tasandil. mul oleks hea meel kuulata teie seisukohti, kuidas niisugused tegevused saaksid parandada rikkumistest teatajate kaitset edaspidi. tänan. suur tänu, volinik. ja järgmisena Rahvapartei nimel härra Voss, palun. suur tänu, president, ma tänan ka volinikku, et ta esines avaldusega vilepuhujate teemal. põhimõtteliselt on väga hea, et me tegeleme selle küsimusega ja arutame, kuidas seda teemat mõistlikult käsitleda. eriti tuleb paika panna, millised on meie võimaluste piirid siinkohal. ma tahan toonitada, et Rahvapartei näeks kriitiliselt seda, kui vilepuhujatele antaks äh, karistusseadustiku ülene üldine kaitse, aga põhimõtteliselt me ei ole ka vilepuhujate kaitsmise vastu, nii et me peame rääkima konkreetselt struktuuridest, ettevõtetes ja ühingutes. on väga oluline, et kui on tegemist väidetava seadusrikkumisega, siis rakenduks ka vastav kaitse me räägime siin eraelu kaitsest, andmekaitsest, eetilistest küsimustest, riiklikust äh, julgeolekust, ettevõtte saladustest, sõnavabadusest, äh, pettusjuhtumitest ja me peame siin lähtuma üksikjuhtumitest ja mitte kõike ühte patta viskama. igal juhtumil tuleb äh, vaadata, milline spetsiifiline olukord on. vilepuhujate kaitse on siseriiklik pädevus, see on siseriiklik ülesanne. me ei peaks siin ülemäära suuniseid äh, välja andma, äh, kinni tuleb kindlasti pidada õigusriigi põhimõtetest. Äh, suur tänu. ja nüüd äh, härra Lopes Aguilar äh, sotsiaaldemokraatide nimel. täna me räägime siin Euroopa Parlamendis ääretult äh, aktuaalsest ja olulisest teemast. eraelu kaitse, põhiõiguste kaitse ühelt poolt, aga samas äh, tuleb mõelda ka nii-öelda vilepuhujate kaitsele. Nemad on ju need, kes juhivad tähelepanu korruptsioonile, majanduskuritegudele või äh, riikliku julgeolekut ohustavatele asjaoludele. miks see teema siis on nii aktuaalne? Edward Snowdeni juhtumi tõttu me nägime siis kuivõrd äh, rikuti mitte ainult eurooplaste, vaid äh, kogu maailma kodanike põhiõigusi Ameerika Ühendriikide luureagentuuri NSA poolt. samuti äh, võib vilepuhujate abil leida julgeolekulünki, võib avastada pettumis, pettusejuhtumeid parlament tegeles selle teemaga juba aastal kaks tuhat kolmteist, ma olin komisjoni esimees, mis analüüsis eurooplaste massilist äh, jälgimist. ja kaks tuhat kolmteist äh, kuni kaks tuhat viisteist äh, me tegutsesime selle teemaga eriti aktiivselt, meil oli ka kodanike vabaduste äh, komisjonis äh, vastav kuulamine, kus me analüüsisime ka Euroopa õigusaktide vastavaid äh, punkte, mis võimaldavad meil selles valdkonnas tegutseda. meil on vaja konfidentsiaalselt käsitleda vilepuhujate poolt antud infot ja küsimus on selles, kuidas meil oleks võimalik Euroopa seadusandlusega tagada nende kaitse. ja meil on vaja panna paika vastav seadusandlus ja raamistik. tänan järgmisena härra proua Tomasitš viljapuhujate roll on ääretult oluline kõikides ühiskondades, need vastutustundlikud ja julged inimesed hoiatavad meid probleemi eest, enne kui see muutub lahendamatuks. kahjuks neid siiski ei tunnustata piisavalt. Nad lahkuvad oma töölt äh, pettununa aasta või paari jooksul ja riikides, äh, kus äh, ei valitse õigusriiklus ei saa nad kunagi piisavalt kompensatsiooni, nad ei saa parimaid advokaate, nende vastu töötavad suurettevõtete advokaatide meeskonnad. vilepuhujatel on avalikkuses äh, kõrge moraalipositsioon ja poliitikud peaksid äh, kohtlema neid vastutustundlikumalt. Nad teavad ähm, tihtipeale palju siseinfot, millest äh, võib kogu ühiskonnale kasu olla ja me peame tegema endast kõik võimalikku, et nad saaksid vajalikku juriidilise abi ja kolmandatest riikidest äh, pärit äh, vilepuhujatele tuleb pakkuda Euroopas varjupaika, et nad saaksid kaitsta end ja oma perekonda kättemaksu ja võib-olla isegi äh, surma eest. suur tänu ja järgmisena saab sõna ALDE fraktsiooni nimel proua Ruiz, palun. tänan, härra president, volinik äh, võtan sõna siin hilisel äh, tunnil ja sarnaselt eelkõnelejatele toonitan ma, et meil on vaja kaitseraamistikku ja eriti just äh, valgekraede kuriteod äh, on sellised, mida on raske tõestada ja avastada, need on kuriteod, mida panevad toime suurettevõtted. on tegemist äh, ebaseaduslike ähm, tegudega, mida võivad toime panna ka poliitikud äh, kohalikul või piirkondlikul äh, tasandil ja seetõttu on ääretult oluline, et meil ei äh, lokkaks karistamatus. kaks tuhat viis jõustus konventsioon, mille ratifitseerisid ka sada kuuskümmend seitse riiki, aga enamikes riikides siiski ei ole äh, üldist äh, kaitseraamistikku, tegemist on väga tundliku teemaga ja vähestel riikidel on äh, läbipaistvus, äh, kultuur ja spetsiifilised reeglid rikkumisest teavitajate kaitseks. meil on vaja, et äh, vilepuhujaid kaitstaks õigusriigi poolt, kui nad äh, ütlevad, et nad tahavad äh, juhtida tähelepanu rasketele rikkumistele mõnes ettevõttes või mõnes poliitilises parteis, siis see võib tähendada nende karjääri lõppu, aga tihtipeale on ohustatud ka otseselt nende elu. meil on vaja meetmeid, et tagada rikkumistest teavitajate kaitse ja kindlasti on vaja psühholoogilist kaitset, sest tihtipeale neid isikuid ju tahetakse lausa hävitada. tihtipeale on vilepuhujate puhul äh, tegemist ka isikutega, keda rahvusvaheliselt äh, jälitatakse, näiteks äh, Julia on tuntud juhtum. meil on siin tegemist inimõiguste rikkumistega ja meil on vaja ühist kaitseraamistikku, aitäh! suur tänu, teile on üks sinise kaardi küsimus. kas te olete valmis sellele vastama ja proua James, palun? tänan, et te mu küsimuse vastu võtate. Teie kõne oli väga huvitav, te viitasite ettevõtetele ma tahaksin teilt küsida, et äh, kas te eeldate, et äh, ainult äh, ettevõtted oleksid Euroopa Liidu direktiivi või muu õigusakti subjektid, aga mida te arvate kohalikest omavalitsustest, poliitilistest parteidest ja muudest organisatsioonidest, mis võivad toime panna rikkumisi mul oleks küll raske ette kujutada, kuidas Euroopa Liit võiks kõiki neid organisatsioone mõjutada, aga kuulan teie kommentaari. jah, nii, kas mikrofon töötab? hästi. tegemist on tihtipeale spetsiifiliste kuritegudega, näiteks pettus, korruptsioon Need on väga nutikad kuriteod, mis leiavad aset äh, sellises äh, ringkonnas, äh, kus jah, see on kõik väga hästi ette valmistatud ja loomulikult ei ole lihtne seda kõike seadusandlikult käsitleda me ei ole veel midagi välja arendanud, enamikel riikidel ei ole vastavalt, vastavaid õigusakte, aga me peame asuma tegutsema, sellepärast et paljud rikkumised on tõesti väga rasked äh, tihtipeale on asjadest puudutatud hargmaised ettevõtted ja poliitikud, me teame neid näiteid oma koduriikidest, me peame selle teemaga töötama ja me võime kahepoolselt äh, ka äh, seda teemat edasi arutada. Äh, tänan kuue NGL fraktsiooni nimel härra Urban Crespo, palun. suur aitäh, daamid ja härrad. Äh, Snowdeni juhtum, LuxLeaks ja nii edasi. Äh, tänu rikkumistest teadeandjatele avalikkus on saanud teada väga paljudest asjadest. näiteks seda, et Hispaania valitsusele ja kohtusüsteemile avaldasid survet Ameerika võimud selleks, et äh, räägitakse CIA lendudest, piinamistest. nii et rikkumistest teadaandjad omavad väga olulist äh, rolli selleks, et äh, teada anda korda pandud rikkumistest aga nad teevad seda suuresti riskides ning seetõttu tuleb neid tunnustada kui inimõiguste kaitsjaid ning eriti äh, habrast inimrühma, kellel on vaja erikaitset. ja ma tunnen head meelt selle üle, et äh, siin sõnavõtjad arvavad samamoodi. siiani Euroopa Liit on väga vähe teinud selleks, et kaitsta äh, rikkumistest teadaandjate juhtumeid, kes muuhulgas äh, on teada andnud ka korruptsioonijuhtumistest institutsioonides. me ei ole mitte midagi teinud selleks, et neid kaitsta. ja ma tahaksin esitada teile kaks konkreetset küsimust. milliseid õigusloomelisi äh, töid plaanib komisjon teha lähikuudel selles küsimuses ja lisaks sellele tahaksin teada ka, milline on komisjoni arvamus ÜRO öö, äh, Äh, vabandust, mida arvab äh, komisjon Julian Assange'i kinnipidamisest? mida te plaanite teha selleks, et Julian Assange, äh, Assange'i juhtum lahendatakse ära? suur aitäh ja nüüd roheliste nimel kolleeg Javor. tänan, president, härra volinik on äh, võimalik äh, nimetada mitmeid äh, nimesid siin erinevatest liikmesriikidest, kelle saatus on seotud sellega, et nad on teatanud asjaoludest, rikkumistest, juhtinud tähelepanu õigusrikkumistele aga kohtuasjad, mis järgnesid, olid suunatud nende vilepuhujate vastu, mitte ettevõtete vastu, mille rikkumistele nad tähelepanu juhtisid. me peame Euroopas äh, nendele julgetele inimestele tõesti kaitset pakkuma ja meil on vaja ühtset Euroopa direktiivi, mis kirjutab liikmesriikidele ette miinimumstandardi, mis tuleb igas liikmesriigis äh, rikkumisest teatajatele tagada. ja see kaitse peab olema tagatud ka Euroopa Liidu institutsioonides selge on see, et need inimesed äh, kes äh, riskivad oma eluga avalikes äh, huvides, väärivad meiepoolset äh, tuge ka Euroopa Liidu institutsioonides. härra Javo, teil on sinise kaardi küsimus, kas soovite vastata? palun, härra Tšekovski. suur aitäh, mul on üks konkreetne küsimus. kritiseerisite mõneti seda, kuidas Euroopa Liidus me kohtleme rikkumistest teadeandjaid. mis te arvate, kas komisjon praegu üritab muuta arvamust äh, nende kohta või äh, jäetakse nad äh, endi hoolde nagu praegugi? suur tänu selle küsimuse eest praegune Euroopa Komisjon peaks äh, ise rääkima sellest, millised on siin nende seisukohad. minevikust me võime õppida seda, et äh, komisjonis ei ole võetud vastu poliitilist otsust, kuidas kaitsta vilepuhujaid ja see on äh, vastuvõetamatu. Euroopa Liit Äh, Euroopa Komisjon peaksid olema eeskujuks selles valdkonnas, me peaksime tulema välja just nimelt uute algatustega selles valdkonnas ja võtma vastu direktiivi, mis tagab äh, miinimumkaitse kõikides liikmesriikides kõikidele vilepuhujatele. EFTD e nimel palun nüüd äh, proua James rikkumistest eh, teadaandmine väga keerukas eh, teema, võttes arvesse seda, kuidas seda tõlgendada. kas tegemist on tõe avaldamisega või siis kättemaksuga? kõige autoritaarsem, mida autoritaarsem riik on, seda eh, keerulisemaks vilepuhumine muutub. Ühendkuningriigis on meil kultuuriline suhtumine ning ka äh, süsteeme, mis toetavad äh, rikkumistest teadaandmist, aga paljudes teistes riikides on seda liiga keerukas teha ja see on liigselt vastuolus riigis olemasolevate mehhanismidega. ma ei usu, et komisjonil peaks siin mingi roll olema ja täna õhtul olen ma kuulnud miinimumstandardite sisseviimise juttu, aga ei ole mingit tagatist selle kohta, et nüüd miinimumstandardid vastu võetaks, meil on selle kohta ju ka äh, tõendeid teistes valdkondades. tahaksin meelde tuletada siin äh, väheseid kohalviibijaid, et endiste kommunistlike riikide elanikud äh, mäletavad endiselt äh, öist uksele koputamist ja seda, mida see tähendas ma leian, et selline üldistamine, üldine lähenemine on solvavaks neile, kes näitavad üles suurt julgust ning annavad teada tõsistest asjadest. ma ei usu, et Euroopa Liidul oleks siin oma roll suur aitäh ja nüüd palun härra Booni. Uh, suur aitäh, härra volinik, äh, härra president. Need, kes on meid hoiatanud võimalikest ohtudest, on alati olulised ühiskondade jaoks ja nende roll on tähtis, eriti just nüüd, kus meil on väga palju infoallikaid ja palju kommunikatsioonikanaleid. Äh, kui äh, meid hoiatak-, räägitakse korruptsioonist, ebaseaduslikust tegevusest, seaduste eh, muutmisest, siis eh, tegelikult toimivad nad nagu ajakirjanikud, kes hoiatavad neid läbi ajakirjanduse. Eh, siin on nende roll demokraatlikus ühiskonnas positiivne. nagu korruptsioonivastases raportis öeldud, rikkumistest teadaandmise puhul on raskusi sellepärast, et ei taheta omaenda organisatsiooni vastu välja astuda rikkumistest teadaandjad tihtilugu äh, toimivad vastavalt oma südametunnistusele, aga teevad seda väljaspool igasugust seaduslikku raamistikku, nad äh, rikuvad seadust selleks, et nad saaksid tegutseda vastavalt omaenda moraalsele tõekspidamisele. siinkohal nad aitavad kaasa demokraatia mehhanismide toimimisele ning annavad teada kriminaalsest tegevusest, mis on vastuolus seadusega, nagu näiteks korruptsioon. aga see ei peaks viima riigisüsteemide funktsioonide takistamiseni demokraatlikes ühiskondades uuriv ajakirjandus omab teatud õigusi ja neid kaitstakse. seetõttu leian ka mina, et me peaksime edasi liikuma aruteluga rikkumistest teadaandjate küsimuses, peame tõstma teadlikkust sellest probleemist ning peame välja töötama ja elu rakendama parema raamistiku, et nende õigusi kaitsta nii üksikisikute kui professionaalidena. mõningates Euroopa Liidu liikmesriikides on seda juba tehtud, aga see kohustus seisab meil kõigil ees härra Schlein, palun. proua Schlein, suur aitäh rikkumistest teadaandjatel on oluline roll organiseeritud krim-, kuritegevuse ning korruptsioonivastased võitlusel. tihtilugu äh, me räägime siin Euroopa-ülestest nähtustest ja seega on meil vaja ka Euroopa-üleseid lahendusi Euroopa direktiividest on abi, sellega pannakse paika miinimumstandardid nende kaitsmiseks ja see tagab ka teatud turvalised kanalid, et äh, infot avaldada. me ei saa ju olla tõsiseltvõetavad, kui me äh, tahame selliste nähtuste vastu võidelda, aga me ei kaitse nendest teadaandjaid. liikmesriigidel mõningatel on juba selles valdkonnas oma seadusandlus kaks tuhat kolmteist siin parlamendis Krimmi äh, raporti osas parlament nõudis, et Euroopa Komisjon kaks tuhat kolmteist tuleks välja õigusloomulise ettepanekuga äh, mille eesmärgiks oleks luua Euroopa-ülene programm, millega kaitstakse rikkumistest teateandjaid. kolm aastat on mööda läinud ja sellest ettepanekust ei ole me veel eh, sõnagi näinud, seega ma küsiksin komisjonilt, miks selline viivitus on tekkinud ja miks selline vastupanu. ja lõpetuseks tahaksin meelde tuletada, et kahe tuhande neljateistkümnenda aasta jaanuaris Euroopa institutsioonid muutsid kohustuslikuks Eh, rikkumistest teadaandmiste normide sisseviimise ja muuhulgas ka teavitajate kaitsmise. ning ombudsmani ja kontrollikojast ja eh, komisjonist ja ka siit eh, parlamendist tuleb välja, et tegelikult on väga vähe tehtud, et rikkumistest teadaandjate kaitseks mit-, välja astuda. me toetame läbipaistvust ning seega me peame ka kaitsma neid, kes rikkumistest teada annavad, aitäh! härra Krisogonos, palun. me peame kaitsma tõhusalt neid inimesi, kes äh, tänu oma teabele aitavad paljastada korruptsiooniskandaale. vastavalt äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta Transparency Internationali äh, uuringule enamus liikmesriike ei suuda pakkuda juriidilist äh, piisavat kaitset neile inimestele äh, selleks, et neid kaitsta äh, tagakiusamise eest. ka see on kindlasti üheks faktoriks, miks see takistab inimestele tõde avaldamast. kaks tuhat viisteist Euroopa Parlamendi president ütles, et meil on vaja Euroopa poliitikat selles valdkonnas mõtelgem näiteks LuxLeaksi skandaalile või Volkswageni skandaalile. kas võib-olla ei oleks olnud kasu sellest, et meil oleks olnud äh, ühtne kaitsesüsteem, nii et äh, rikkumistest teadeandjad oleksid saanud tegutseda, korruptsioon toimub ju varjus ainult siis, kui me laseme äh, rikkumistest teadaandjatel tegutseda, me suudame võidelda korruptsiooni vastu suur aitäh ja kolleeg Sešovdovski. pane komissari, me v Evropsk-. aitäh lugupeetud äh, president, lugupeetud volinik, Rahvapartei on veendunud, et Euroopa Liit rajaneb läbipaistvusel, aususel ja inimõiguste kaitsel. Euroopa Liit peab tagama inimõigused ja põhivabadused kõigile nendele, kes otsustavad teha avalikuks nende väärtuste rikkumised. ja see kujutab endast kontrollimehhanismi, mis tagab selle, et võimu ei kuritarvita need, kes ei tohiks seda teha. peab tagama selle, et see süsteem äh, oleks äh, kaitstud, see puudutab ka härra Assange'i juhtunud, juhtumit. me ei saa vaadata üle sellest, mida äh, härra Assange tegi see on ka seotud keerukate rahvusvaheliste sündmustega, on neid, kes soovivad teatud infot varjata ja nende jaoks on niisugused inimesed väga ebamugavad aga äh, tuleb äh, meeles pidada, et tihtipeale nendest äh, rikkumistest teatajatest saavad ohvrid ja meie Euroopa Liidus olevad kodanike esindajad Euroopa Parlamendis peame niisugust asja takistama. ma arvan, et Julian Assange tuleb vabastada, talle tuleb tagada rahvusvaheline õiguskaitse. kui Euroopa Liit ei äh, taga, et temale ja teistele rikkumistest teatajatele piisavat kaitset, on see väga negatiivne sõnum nendele, kes kaaluvad rikkumistest teatamist. kolleeg Flanagan. siin on meil, äh, arutame niisugust äh, teemat, kuid tegelikult on reaalsus hoopis äh, midagi, hoopis midagi teistsugust ja e, Iirimaal e, e, loobus inimene oma töökohast lihtsalt väites, et ta ei soovi iseennast sellega süüdistada. ja ta ütles pangale, ja pank lihtsalt, ta rääkis äh, panga rikkumistest ja lihtsalt teda sunniti äh, vaikima ja juurdlust ei äh, alustatud ja ei, ei tagatud tema anonüümsust ega immuunsust. ja me võime rääkida palju iganes nendest küsimustest, kuid me peame ka midagi ette võtma ja palun, kui eh, siin inimesed eh, räägivad siin, kas oleks võimalik ka tagada, et teised ei räägiks samal ajal telefonis täna? järgmisena saab sõna kolleeg Pospisil. ma leian, et see eh, teema on tihedalt seotud korruptsioonivastase võitlusega. kui me vaatame avalikku arvamust liikmesriikides, siis kodanike jaoks on korruptsioon äh, üks kõige tõsisemaid äh, probleeme. liikmesriikides ei ole tihtipeale rikkumistest teatajate kaitse mehhanisme, mõnedes riikides on tööseadusandluses teatavad sätted olemas. kas äh, volinik võiks äh, siiski kaaluda äh, üldist raamistikku, mis paneks paika minimaalsed, minimaalse kaitse taseme? Te mainisite konkreetselt äh, direktiive, kus äh, on seda teemat teatud määral äh, puudutatud, kuid ma arvan, et tasuks siiski kaaluda üldist lähenemist, kui on tegemist äh, Äh, raske kuriteoga ja mitte lihtsalt mo-, moraalsete äh, teemadega, nagu meil on praegu diskrimineerimisvastaseid äh, meetmeid, samuti Euroopa Liidu tasandil võib tuua siis nendega siin paralleeli ja Tšehhi Vabariigis ma puutusin kokku selle probleemiga, kui ma olin minister ja meil ei olnud seni poliiti-, piisavalt poliitilist tahet, et niisugust seadusandlust äh, vastu võtta ja seetõttu ma leian, et Euroopa Liidu tasandil oleks asjakohane äh, panna paika teatud reeglid, et kaitsta rikkumistest teatajaid. nüüd äh, läheme vaba mikrofoni juurde, härra Marjas, aitäh! need vähesed inimesed, kes julgevad rikkumistest teatada, ei saa piisavalt kaitset. ehkki vaatamata sellele, et saab selgeks, et see oli vajalik, näiteks Volkswageni äh, juhtum, äh, maksupettused, LuxLeaks ja mitmed muud juhtumid, mille puhul näiteks ka Kreekas ei ole veel piisavalt äh, juurdlust edasi viidud, see näitab, et on tõesti tarvis niisuguseid rikkumisi, rikkumistest teatajaid just äh, hargmaiste ettevõtete puhul, et anda teada mitmetest äh, rikkumistest ja korruptsioonijuhtumitest ja sellest on kasu kõigile Euroopa äh, kodanikele ja on äärmiselt oluline, et nende inimeste äh, kaitse oleks tagatud. Te ju mäletate, et Luksemburgis süüdistati ajakirjanikke, kes olid ka, kes osalesid LuxLeaksi afääri paljastamisel nüüd saab äh, lõppsõna, sõna äh, volinik Andrek Aitis. Äh, lugupeetud president, lugupeetud parlamendisaadikud, oli äärmiselt huvitav osaleda selles arutelus. sooviksin teid tänada selle eest ma kindlasti informeerin oma kolleegi volinik Jourovat, kes tegeleb selle teemaga eh, tänase arutelu eh, sisust. rõhutaksin veel kord, et me oleme kõik nõus sellega, et eh, rikkumistest teateid tuleb kaitsta, küsimus on selles, kuidas peaks seda tegema, ehk siis kuidas on kõige parem äh, seda teha, kuidas äh, oleks see ka realistlik. tegemist on muidugi keeruka küsimustega, siin räägiti inimõigustest, äh, ja erinevatest juhtumitest Euroopa Liidus volinik palus mul teile edastada järgmine sõnum ta ootab äh, selle äh, arutelu äh, jätkumist teiega ja veel kord suur tänu selle huvitava mõttevahetuse eest, tänan. suur tänu, volinik, see arutelu